ettepaneku osas ja ootame teie toetust meie jõupingutustele selleks, et sünniksid need võrgustikud, mida Euroopa vajab aastal kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda, aitäh! suur aitäh, volinik, ja suur aitäh äh,, raportöör Sosa Wagner! meie järgmine päevakorrapunkt on proua de Rossa raport üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta ja ma annan kohe sõna proua Rossale sisse juhatajale. suur tänu see raport käsitleb sotsiaalteenuseid ning nende edendamist ja tingimusi, mida nende osutamiseks vaja on. Need arutelud, need seisukohad põhinevad aruteludel mitmete sidusrühmadega ning sellele raportile on tehtud üle kahesaja muudatusettepaneku. Need äh, ja samuti kompromissid, mille osas hakkame arutama ja hääletama homme. minu jaoks on kõige olulisemaks aspektiks põhimõttelised ja seaduslikud küsimused, kuid kõige olulisem on jõuda rakendatavate lahendusteni. me oleme jälginud üldhuvi teenustega tegeleva töörühma edu ja samuti vabatahtlikkuse alusel rakendatavate Euroopa kvaliteedistandardite väljatöötamist. Need peavad olema muuhulgas majanduslikult elujõulised. kakskümmend kuus protsenti SKT-st tuleb öö, sotsiaalteenustest ning samuti pakuvad nad tohutul hulgal töökohti sotsiaalteenused on üks suuremaid võimalusi kodanike elatustaset parandada ning samuti tugevdada sotsiaalset ja ühiskondlikku kaasatust. me püüame siin käsitleda probleeme, mis on pandud, mis on määratletud lahenduste leidmiseks, eelkõige hangete ja riigiabi reeglid. samuti räägitakse võimalusest võtta otsuseid alt üles ja panna paika niisugune ametiasutus, samuti on meil tarvis Euroopa Liidu seisukohti selles küsimuses. kahe tuhande seitsmendast aastast alates on olukord kõvasti muutunud, kaks tuhat seitse oli nimelt viimane kord, kui parlament seda teemat käsitles. varises kokku majandusmudel, mida oli sinnamaani toetatud ning see tõi kaasa väga suuri majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid. väga paljudes liikmesriikides jõudis riigivõlg katastrofaalsetesse piiridesse ning loomulikult tabas majanduskriis kõige vaesemaid kõige karmemalt majanduskriis tõi ka kaasa suured raskused sotsiaalteenuste rahastamisel ning seetõttu oli vaja leida mitmesuguseid projekte olukorra parandamiseks. kodanikel on praegu suurem vajadus kui iial kõrgetasemeliste sotsiaalteenuste järele, aga ka ühiskonnale on vaja seda lisandväärtust, mida sotsiaalteenused saavad pakkuda. ma loodan, et homme võetakse see raport vastu ning ma ootan võimalust töötada koos kõikide sidusrühmadega, garanteerimaks kodanikele parimaid sotsiaalteenuseid. lisaks tahan tänada kõiki, kes minuga koostööd tegid, variraportööre, personaliliikmeid ning samuti kodanikuühingu ja ühiskonna esindajad, esindajaid, kes tulid välja mitmete uuenduslike ideedega. suur tänu! suur tänu, härra De Rossa! proua Pastos palus sõna. kas proua Pastos soovib rääkida? tänan, härra president see on väga oluline raport. eelkõige võttes arvesse, kui olulised on need sotsiaalteenused, mida me siin käsitleme ja samuti seda, kui palju töökohti nad pakuvad. härra De Rosa raport on tõesti oluline, me tegime ka temaga head koostööd ja tööhõivekomisjonis tuldi välja terve hulga kompromisslahendustega ning ma sooviksin seetõttu ka õnnitleda raportööri kõigi nende saavutuste eest. mulle teeb kõige rohkem muret see, et väga selgelt on tarvis väljendada seda, et need on riigiasutused, kelle ülesandeks on sotsiaalteenuseid edendada. Nemad peavad tegelema sellega, et üldist huvi pakkuvat sotsiaal teenused oleksid kättesaadavad ja paigas ning seetõttu on tarvis Euroopa Liidu tasandil harmoneeritud seadusandlust. eelkõige seetõttu, et erinevates liikmesriikides on väga erinevad traditsioonid, mõelge näiteks sotsiaalmajade süsteemidele erinevates liikmesriikides, sotsiaalabisüsteemile erinevates liikmesriikides. me räägime siin Euroopa Liidu nurgakivist. aitäh! monsieur le président la clause sociale. suur tänu proua president ütleb proua Telli. Lissaboni lepingu artikkel neliteist paneb palja paika sotsiaalsed õigused, see paneb paika ka juurdepääsu üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele. on viimane aeg näidata Euroopa kodanikele, et me oleme saavutanud edu selles vallas. me peame AKIS andma nendele teenustele äh, neile, nende poolt välja teenitud koha. kui me vaatame näiteks konkurentsireegleid, siis tegelikult on palju olulisem see, et me pööraksime tähelepanu sotsiaalteenustele, sotsiaalteenused, sotsiaalküsimused peavad olema keskpunktis. me peame juhtima tähelepanu sellele, kui universaalse tähendusega on sotsiaalteenused. sotsiaalteenused kannavad on praegu täpselt seal sellises seisus, et meil on vaja konkreetset tegutsemist ning seetõttu ma ütlen, et me peame tõesti sammu edasi astuma ja püüdma Euroopa Liidu tasandil võtta vastu seadusandliku instrumendi, mis toetaks üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid ning seetõttu me pöördume teie poole ettepanekuga võtta vastu roheliste poolt esitatud alter-, alternatiivresolutsioon. härra härra Howitt. praegu on väga oluline pidada silmas seda, mida räägitakse selles valdkonnas sotsiaalabist, sotsiaalmajadest ning sellest, kuidas suurendada avalike teenuste hulka meie riikides just praegusel majandusliku kitsikuse perioodil kohalikud omavalitsused on väga rahul meie seisukohavõtuga, sest sotsiaalteenused, need peavad olema avalik ja vabatahtlik valdkond. ainu-, hangete korraldamine on ainult üks võimalus sotsiaalteenuseid osta. me, kohalikud omavalitsused on rahul meie poolse lähenemisega ja me oleme tõesti toonud äh, sotsiaalteenuste aspekti Euroopa seadusandlusesse, seetõttu ma ühinen kõikide teistega raportööri tänamisel ja ma loodan, et komisjon on samuti rahul selle raporti. suur tänu, härra Hovit ja proua Figurei. suur tänu, härra president mina tahaksin rõhutada, kui olulised on üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused. sellepärast, et kui meil neid ei ole, kui meil neid ei oleks, siis meil puuduks Euroopas igasugune sotsiaalne kaasatus ja seetõttu me peamegi muutma seda vähereguleeritust ja liigset liberaliseeritust. me peame edendama sotsiaalset progressi, peame tagama juurdepääsu kõrgtasemelistele teenustele, eelkõige just kõige haavatavamatele ühiskonnagruppidele. me peame panema paika garantiid ja tagatised, kuidas kõik saaksid juurde sotsiaalteenustele ning seetõttu tulebki liberaliseerimisele piil, piir panna, me peame vaatama sotsiaalseid tagajärgi me peame vaatama, mida liigne liberaliseerimine transpordisektoris ja energiasektoris ja mitmetes muudes tekto-, sektorites po, postiteenuste sektorites on toonud kaasa kodanikele ja seetõttu ma tahaksingi pöörduda teie poole ettepanekuga võtta see raport kindlasti vastu. härra Alves, palun sotsiaalteenuste ja üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kultuur on erinev ning seetõttu ma tahaksin siin tänada härra raporteeri, et ta juhtis tähelepanu äh, sotsiaalsele turumajandusele, mida me nüüd Euroopa Liidus kaitsma hakkame. siin mängivad sotsiaalteenused just võtmerolli. me tahaksime tagada, et kõikides riikides oleks oleks tagatud miinimu-, miinimumtasemel sotsiaalteenused. see on midagi niisugust, mida tuleb arvesse võtta. me peame võtma arvesse erinevate piirkondade erinevusi, aga me elame siiski praegu kriisi ajal ja seetõttu see tähendab seda, et kõige vaesemad on kõige karmimalt kannatanud ja neil on raske avalikele teenustele juurde pääseda. püüame tagada, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad piisavat rahastamist, et nad suudaksid neid teenuseid pakkuda suur tänu, me oleme väga suure huviga jälginud üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste arutelu parlamendis ja me oleme nõus rap-, raportööriga, kes ütleb, kui oluline on sotsiaalteenuste roll inimeste abistamisel ja nende aitamisel ühiskondlikust elust osa võtta ning samuti tagada neile põhiõigused. seega komisjon on nõus nii parlamendi kui raporteeriga, raportööriga, et väga oluline on tagada juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele sotsiaalteenustele me jagame ka teenuste pakkujate muret sotsiaalteenuste pärast, aga tahaksime siiski rõhutada, et Euroopa Liidu riigiabi aitab kohalikke omavalitsusi ja teenusepakkujaid organiseerida ja pakkuda taskukohaseid teenuseid. mõned murepunktid, mida sidusrühmad siin väljendavad, tulenevad vist teadmatusest, sest et viimase nelja aasta jooksul on komisjon pannud paika terve hulga erinevaid vahendeid, kuidas sidusrühmi paremini informeerida, võimalustest sotsiaalteenuseid pakkuda ja nende toetu- ne, ja nende toetamisest, aga me teeme seda jätkuvalt edasi riigiabi osas me peame alati silmas seda, et võetakse arvesse äh, piirkondade erinevust, kus sotsiaalteenuseid pakutakse ning samuti välditaks konkurentsi moonutamist. mis puudutab avalikke hankeid, siis rohelise raamatuga käivitati üle Euroopa Liiduline arutelu, kuidas tagada hangete paindlikkus, kuid samal ajal kvaliteetsete teenuste pakkumine ning ma usun, et selles valdkonnas saavutame me märkimisväärset edu. tahaksin puudutada ka ideed, mida käsitleti kolmandal sotsiaalteenuste foorumil, kui räägiti kõrg, kõrgetasemelisest töörühmast, kuhu kuulus terve hulk erinevaid sidusrühmi, parlament, komisjon, kodanikuühiskonna organisatsioonid, regioonide komitee ja nii edasi ja nii edasi. avalik avalikkusega arutelud olid äärmiselt edukad, aga alati tuleb niisuguses dialoogis silmas pidada, et me peame saavutama konkreetseid tulemusi ning seetõttu meile tundub, et parem oleks kasutada juba olemasolevaid struktuure ja neid edasi arendada ning komisjon on valmis arutama, kuidas nende struktuuridega edasi minna. suur tänu, suur tänu, proua volinik ja ma soovin tänada ka härra Terrosa. Our... ja nüüd me oleme jõudnud tänase õhtu viimase raportini ja see on härra Kašmaregi raport, mis puudutab Euroopa Liidu arengupoliitika mõju